jällegi autoritele, kõigepealt kolleeg Schlüter, palun. suur tänu, härra president. mitte väga tihti ei tule ette, et seisan siin ja olen õnnelik selle üle, et sõda on lõppenud, kuid kahe tuhande üheksandal aastal lõppes sõda tõesti. kahe tuhande kümnendal aastal toimusid järgnevad arengud, kokku kutsuti lepituskomisjon Sri Lankas, hakati maamiine kokku koguma ning augustikuus kutsuti kokku uurimiskomisjon selleks, et äh, otsida kaduma läinud isikuid. peale selle põhjaprovintsides toimusid ka valimised. Need on kõik positiivsed arengud, aga nüüd näeme jällegi tumedaid pilvi, sellepärast et äh, jällegi näeme konfliktide sagenemist, väga palju on äh, seksuaalseid rünnakuid, äh, kohtusüsteemi ähvardusi ja selle kõige all kannatavad äh, täiesti kaitsetud sõjalased. sellepärast peab Sri Lanka kohe kiiresti hakkama neid küsimusi lahendama meil oleks vaja komisjoni, mis tagab selle, et äh, sõjakurjategijad äh, mõlemal poo-, konflikti poolel jõuaksid kohtu ette ja et õiglus löödaks uuesti majja. ÜRO-s koostatakse raportid, see on ka väga tähtis, sellepärast et äh, muidu tuleks ÜRO-l endal oma uurimiskomisjon sinna saata, me peame tõesti äh, sõjakurjategijad panema oma tegude eest vastutama. vägi, vägivalla ohvrina on lihtsam äh, leppida toimunuga siis, kui äh, kurjategijad on pandud vastutama ja loodame, et Sri Lanka seda nüüd ka teeb, sest niimoodi on neil võimalik teed tulevikku paremini korraldada.